Добър ден, колеги! Нека най-напред да приветстваме с добре дошли представителите на националните парламенти, участващи в тази интерпарламент. tere pärastlõunast! sooviksin tervitada kõigepealt riiklike parlamentide esindajaid meie tänasel koosolekul. me jagame oma koosoleku kaheks osaks kõigepealt me räägime digitaliseerumisest ja tööhõive tulevikust ja siis me räägime ebavõrdsusest liikmesriikides. enne kui me jõuame sisuliste teemadeni, mõned kodukorra küsimused, meil on siin kõnekaardid, need on siin saalis saadaval, kui te soovite kõne saada, siis andke teada nende kaudu valged kaardid esimeseks sessiooniks, kollased äh, teiseks sessiooniks ja me korraldame koosolekut äh, selliselt, et äh, sõna saavad kolm riiklike parlamentide esindajat, siis üks Euroopa Parlamendi esindaja ja nii edasi. arutelu käigus loomulikult me oleme vajadusel siin ka paindlikud. tahaksin paar sissejuhatavat äh, mõtet äh, öelda meie esimesel teemal, milleks on äh, digitaliseerumine ja tööhõive tulevikus. tegemist on tõesti teemaga, mis sõna otseses mõttes koputab meie uksele. palju on siin veel ebaselget, aga kindel on see, et digitaliseerumine muudab äh, tööturgu ja varsti enam ei ole nõudmist äh, madala kvalifikatsiooniga töökohtade järele, kus tehakse selliseid äh, korduvaid tööliigutusi. automatiseerimine kaotab ära need töökohad varsti uuringud on näidanud, et digitaliseerumine mõjutab kuutekümmet viit protsenti töökohtadest Euroopa Liidus, nii et äh, autojuhid, mehaanikud, masinate operaatorid, äh, neid äh, asendatakse automatiseeritud masinatega, nii et äh, siin on tulevikus äh, tegemist äh, meil äh, väga suure muutusega, varasemalt on tööstusrevolutsioonid käigus asendatud niimoodi neli kuni viis protsenti töökohtadest ainult. aga hea uudis on see, et automatiseerimine, robootika annab võimaluse uute töökohtade loomiseks meil äh, on vaja masinate juhte, masinate suunajaid ja seetõttu me räägimegi siin neljandast äh, tööstusrevolutsioonist. liikmesriigid on loomulikult selles revolutsioonis äh, erineval tasemel, minu koduriigis me alles alustame sel teel, aga igal juhul on hea haridus võtmetähtsusega, et sellises majanduskeskkonnas edu saavutada ja paljudel tööandjatel on Euroopa Liidus lähitulevikus vaja kõrgesti kvalifitseeritud töötajaid. tehniline ekspertiis, IT-pädevused, äh, veebipädevused, need kõik saavad olema väga nõutud. ühtlasi see kõik ei tähenda, et äh, nii-öelda inimtöökohad äh, kaovad ära. siin äh, jääb alles vana, tuleb juurde uus ja kui nüüd vaadata asja realistlikult, siis meil tuleb teemat arutada, meil tuleb leida äh, vastuseid mitmetele küsimustele ja seda kõike enne, kui me hakkame tulema välja uute õigusaktidega. meil on vaja vaadata üle ärimudelid, sotsiaaldialoog, kollektiivlepingud, töö ja eraelu ühildamine. meil saab olema uus digitaalne töövõtja tulevikus kes sõltub äh, kasutatavast tehnoloogiast. me peame mõtlema sellele, milline saab olema selle digitaalse töövõtja profiil, kas seal on tegemist töötajaga, kelle tööle automatiseerimine aitab kaasa või vastupidi, on seal tegemist kõrgetasemelise IT-spetsialistiga, kes ise masinaid äh, suunab. tekivad küsimused, kas meil on vaja uusi juriidilisi mõisteid, äh, et äh, reguleerida uut tööturgu. me peame mõtlema sellele, millised saavad olema digitaalse majanduse mõjud seadusloomele, kui äh, kaugele me saame minna tuleviku töökeskkonna reguleerimisel, Euroopa institutsioonid, äh, riiklik tasand, kohalik tasand on juba alustanud arutelusid äh, sel teemal, et panna paika poliitilised ja juriidilised äh, sammud, mida me peame võtma töötajate kaitseks. ja käesolev konverents on ka osa sellest protsessist. minu koduriik, olles eesistuja, kuus kuud korraldas selle konverentsi selliselt, ähm, et sellel on jätk äh, Sofias ja kui me teeme lõppjäreldused, siis loodetavasti neid äh, võetakse arvesse ülemkogu äh, tippkohtumiste lõppjärelduses juunis. nii et ma loodan, et meil saab siin täna olema huvitav arutelu ja nüüd äh, ma annan sõna Marita Ulfskogile, Euroopa Parlamendi tööhüvekomisjoni esinaisele, kui ta seda soovib muidugi. suur tänu! aitäh, mul on väga hea meel siin olla ning mul on hea meel tervitada teid kõiki siin parlamentidevahelisel koosolekul, mille teema on niivõrd oluline. nagu eelnevatel aastatel toimub see koosolek Euroopa Parlamentaarse Nädala raames, mis toob kokku parlamendisaadikud kogu Euroopa Liidust, arutamaks teemasid, mis on väga olulised kõigile meile ning ka kogu Euroopa projektile. mul on hea meel märkida, et üle kahesaja neljakümne viie parlamendiliikme kokku on osalemas parlamentaarsel nädalal. toimub palju seminare, toimub kuulamisi ning käesolevale sessioonile on üle kolmekümne kolme parlamendiliikme kahekümne kahest liikmesriigist regulee-, registreerunud osalema siis ühel või teisel selle osal. nii et meil on väga oluline ja huvitav sissejuhatus teemasse, digitaliseerumisse ning me teame et, et kuuskümmend viis protsenti, nagu härra Rademov just märkis, tööturust muutub digitaliseerumise tulemusena ja võib-olla isegi veel suurem määr ja mitte ainult tööturg, vaid kogu ühiskond, demokraatia, meie igapäevaelu nii et tegemist on väga ulatusliku teemaga, mida käsitleda. ning äh, nüüd äh, lähebki mikrofon edasi järgmisele sõnasaajale. aitäh, proua Ulskog ning lubage, head kolleegid, anda sõna sissejuhatuseks härra Hendrik Bogertile Belgia esindajate kojast. palun, teil on sõna kaheksaks minutiks. aitäh, härra juhataja, head kolleegid, selge nägemus kaasavasse majanduskasvu eeldab märkimisväärseid muutusi ja digitaliseerumist majanduses ning sellega muutust ka töötamises minu sissejuhatus sellesse mitmepalgelisse teemasse puudutab peamiselt kahte olulist küsimust. kõigepealt digitaliseerimisega seotud töökohtade loomine ja kadu, teiseks digitaalsete oskuste koolitus ning väljakutsed sellega seoses haridussüsteemis, et pidada tõendil, tõenduspõhist arutelu digitaalse digitaliseerumise üle on Maailma Majandusfoorum läbi viinud üksikasjaliku analüüsi eri aspektidest ning üks selle analüüsi tulemusi osutab sellele, et digitaliseerimine võiks põhimõtteliselt luua kuus miljonit töökohta üle kogu maailma praegusest aastani kaks tuhat kakskümmend viis logistikas ja energe-, energeetikas. aga samuti ka tõrjutakse paljudelt töökohtadelt inimesed välja kahesajast miljonist kuni kahe miljardini aastani kaks tuhat kolmkümmend, osutavad mõned hinnangud nii et ähm, see ulatus on väga suur ja seetõttu poliitiline arutelu on väga keeruline, sellepärast et kindlust ei ole. lisaks ei ole kindlust ja on palju hirme seoses äh, palga ja töötingimustega. ning küsimus, mis meie ees seisab, on, kuidas me saaksime aktiivselt nende küsimustega tegeleda. meil on vaja tugevaid juhte, et äh, maha märkida sammud tulevikku ning äh, liikuda selle uue paradigma poole et meil oleks võimalik vastu võtta see uus digitaliseerumise paradigma. see ei ole asi järgmisele põlvkonnale, see on asi, millega me juba praegu peame tegema, tegelema aastal kaks tuhat kaheksateist, me peame juba vastu võtma põhimõttelised otsused, tagamaks, et me ei jäta üksikisikuid või ettevõtjaid, kes soovivad selle protsessiga kaasa tulla, maha. meil on vaja kaasavat strateegiat, mis hõlmab nii karjääri kui ettevõtlusmudelid, uued ning äh, võib-olla ka palga, äh, palgadeflatsiooni ja muude nähtustega tegelemiseks on vaja kiireid meetmeid, et tulevikuks valmis olla. vastavalt Maailma Majandusfoorumi uuringutele on meil kolm töökohtade liik, liiki. Äh, esimene on ametnikud, admin, personal ja, ja näiteks eh, siis ka eh, veoautojuhid, eh, need, need töökohad sageli kaovad, teised, teist liiki töökohad jäävad masinate kõrval, näiteks arstid, sest neil, neil on olulised sotsiaalsed ja kognitiivsed otsused ning lõpuks on üks kategooria, mis, mis areneb võib-olla kiiremini kui masinad. et need on inimesed, kes tegelevad masinate ja andmete juhtimisega. ent digitaliseerimise mõju ulatub äh, kaugemale tööturust. sisuliselt ettevõtlus muutub tervikuna ning äh, seda võime näha juba järgneval aastakümnel. me räägime, head kolleegid, siin võimalustest väärtuse loomeks kuni saja triljoni ulatuses kumulatiivselt võttes. ning äh, loomulikult ei ole kõik see automaatselt tagatud ja ei mõjuta positiivselt kogu ühiskonda tervikuna poliitiliste, poliit-, poliitikud peavad lahendama põhimõttelisi küsimusi seoses sellega, missuguseid poliitilisi vahendeid meil on võimalik kasutada selleks, et luua stiimuleid ettevõtlusele, luua ühiskondlikku väärtust, äh, vähendada tõkkeid sisenemiseks turule ning äh, laiendada ettevõtete ulatust, tagada neile laiendama, laiemad võimalused üle maailma ning siin digitaliseerumisel on tõesti võimalus luua ühiskonnale käegakatsutavad äh, positiivsed mõjud analüüsis digitaliseerumise ja selle mõju kohta Pricewaterhouse järeldab, et digitaliseerumise, digitalise-, digitaalsete turgude loomine ja digitaliseerumine võib luua märkimisväärsed majanduslikud äh, positiivsed mõjud ja võib mõjutada positiivselt ka ühiskonnale ja kogukondadele. alahinnata ei tohi aga ka ohtu, et töökohad lihtsalt kaovad et äh, osaliselt võib vastus tunduda väga lihtne, haridus, aga see nõuab märkimisväärset panustamist meie kõigi poolt, tervete rühmade poolt meie ühiskonnas, äh, terved rühmad inimesi tuleb ümber koolitada selleks, et äh, et meil oleks digitaalsed tegevused, mis mõjuvad positiivselt nii ühiskonnale kui ettevõtjatele ja selle tulemusena, kui see õnnestub, suureneb tootlikkus määral, mida varem pole nähtud ning väga oluline on algatada praegu poliitiline arutelu, kuidas selle tootlikkuse kasvu tulemusi ümber jagada. kaasavas ühiskonnas on selge, et me peame investeerima sellest saadud raha haridusse, et kõik inimesed, kes on kaasava ühiskonna osad, et kõiki neid oleks võimalik koolitada selleks, et neil oleks tagatud võimalus osaleda selles uues ühiskonnas sest äh, vastasel juhul ei saa me ju nõuda, et inimesed äh, järgiksid norme ja traditsioone, kui ühiskond inimesi ei toeta siis, kui inimestel seda on kõige rohkem vaja. lisaks on meil vaja mitte lihtsalt rõhutada teadust, tehnoloogiat äh, ja vastavaid distsipliine, vaid me peame mõtlema ka rakendusele. see tähendab, et me peame koolitama nii olemasolevaid olemasolevat tööjõudu kui ka juurutama uut tehnoloogiat hariduses, selleks et meie noored õpiksid uues majanduses vajalikke oskusi. lõpetan sellega, et digitaalse majanduse tingimustes peame tagama moraalse seose kodanike riigi ja riigi ülese tasandi vahel ning siin tuleb meil rõhutada kommunitaarset perspektiivi ja seetõttu tuleb meil tootlikkuse kasvust saadud ja investeeringute tulust saadud raha haridusse. kui seda mm, tehakse, siis on, saavutame olukorda, kus kõik võidavad ja ei teki lõhet nende vahel, kes võidavad ja nende vahel, kes kaotavad. nii et praegu on just õige aeg selles arutelus osaleda ja kui me seda teeme, siis on meil võimalik aidata luua sellega võimalusi ja positiivset mõju kõigile kodanikele. aitäh ning nüüd annan sõna proua Rocio de Frutosele, Hispaania esindajate kooli. Mm, tere kõigile, mul on suur rõõm siin täna olla, et käsitleda seda konkreetset teemat mina ja minu erakond leiame, et äh, digiteerimine, digitaalsed platvormid, robootika, võrgustikud, kõik see muudab tööturgu ja tekitab ka palju küsimusi selle kohta, kas mingid töökohad kaovad, kas luuakse uusi töökohti, milliseid oskuseid meil vaja on mina keskendun kolmele peamisele teemale, mis on minu arvates kõige olulisemad. ühenduvus, digi-, seos digiteerumisega inimeste mõistes ning äh, ka töötajate või tööturu õigused. digitaalmajandus, digiteerumine toimub äh, ajal, kus me näeme, kus töö iseloom muutub, töötingimused on halvenenud ja lisaks sellele toimub digiteerimine. on osaajaga töötajad, kelle lepinguid ei pikendata ja nii edasi. seega olukord on juba praegu väga ebakindel inimeste jaoks ning see, mis toimub praegu minu koduriigis, Hispaanias seal ebakindlus ainult kasvab. kõigepealt digitaalsed platvormid. praegu mõned inimesed arvavad, et digitaalsed platvormid loovad töökohti. ma ei vaidle sellele tingimata vastu, aga Hispaanias ei loo need õiglasi töökohti. Hispaanias viib see inimeste ärakasutamiseni digitaalsed platvormid Hispaanias tekitavad vaesunud töötaja, sellepärast et me kogeme praegu midagi uut. digitaalne platvorm ei pea ennast tööandjaks. seega kõik töötajad, näiteks ähm, autojuhid, äh, kes töötavad mingi platvormi heaks, neid peetakse FIE-deks ja Nad panustavad oma tööga, seega nad on äh, lepingulises mõttes äh, FIE-d, aga nende jaoks ei ole tegemist mingi alternatiivse töökohaga. Nad äh, töötavad selleks, et elatist teenida, see on nende ainukene töökoht. ja meie nimetame sellist fenomeni võltsfiiedeks nii-öelda. kuigi ametlikult on nad kirjas FIE-dena, siis tegelikkuses nad seda ikkagi ei ole. olukorras, kus äh, töölepingud muutuvad järjeks, järjest ebakindlamaks, loob äh, digitaliseerumine, toob digitaliseerumine kaasa veel ühe ebakindluse. kui me vaatame robootikat ja võrgustikke, siis tegelikult peaksid need pakkuma inimestele õiglasi, mõistlikke töökohti. teine teema on võrgustikud. me oleme hästi omavahel ühendatud, me oleme väga asjadega kursis, hüperkursis isegi. ja selline ühenduvus on tekitanud uue olukorra, kuidas inimressursse hallata, aga me peame olema teadlikud sellest, et see tekitab ebakindlaid olukordi tööseaduse mõttes ja inimeste, töötajate jaoks tekitab see veel rohkem ebakindlust. see avaldab mõju ka töötajate eraelule, tööajale, nad peavad olema pidevalt ettevõttele kättesaadavad. sellega on seotud väga mitmed sotsiaalsed ohud. seega riigid peavad looma õiget äh, tööhõiveraamistikud. ja kolmas teema puudutab koolitusi. tõepoolest, me oleme kõik kursis sellega, et koolitus on digitaliseerumise ajal võtmetähtsusega aga koolitusvajadus on Hispaanias näiteks teatud mõttes lõks. Hispaanias kasutatakse väga palju Euroopa Liidu ressursse, näiteks noortegarantii, aga me ei ole tegelikult suutnud neid kasutada noorte hüvanguks. me ei ole suutnud noori koolitada, et nad oleksid tuleviku jaoks ette valmistunud Hispaanias võib-olla oleme suutnud aidata madalamate oskustega inimesi, näiteks äh, inimesed, kes töötavad juuksurina, aga mitte neid inimesi, kes puutuvad oma töös kokku uute tehnoloogiatega. seega on paljud, kes peavad tööturult lahkuma ja ei suuda sinna uued, uuesti siseneda, sellepärast et neil ei ole õigeid pädevusi näiteks üle viiekümne viie aastased inimesed, seega kui me ei taha elada mingis täielikus düstoopias, siis me peame nendele inimestele lahendused välja pakkuma. Neile, kes muutuvad abituks, kellel ei ole mingeid täiendavaid ressursse, kes ei suuda töökohti leida, kes on pidanud tööturult lahkuma, sest neil ei ole vastavaid oskusi või kvalifikatsioone ja neil on väga keeruline uuesti tööturule siseneda, kui see kõik on nüüd digitaliseerunud. loomulikult digitaalmajandus loob ka palju võimalusi ja see on meie reaalsus, me ei saa seda eirata, aga me ei tohi lubada seda, et see ainult ebakindlust suurendaks ebakindlus on nüüd muutunud justkui normiks ja ametiühingud ja sotsiaalpartnerid on kaotanud palju oma mõjuvõimust, seega me oleme praegu väga keerukas olukorras, aga me ei tohi lubada, et robootika ja digitaliseerumine, veeb ja need platvormid oleksid põhjuseks, miks veelgi rohkem inimesi vaesuvad ja ei suuda leida õiglast töökohta, aitäh. suur tänu, proua Rosario de Frutos. nüüd saab sõna proua Claudia Miller, kes on Saksa parlamendi esindaja, palun. suur tänu. ma lisan omalt poolt juurde mõningaid teemasid, mida veel ei ole mainitud me oleme nõus äh, sellega, et digitaliseerumine saab olema kõige suuremaks muutuseks äh, pärast äh, tööstusrevolutsiooni, osad töökohad kaovad, teised tulevad füüsiliselt raske töö võtavad üle järjest enam masinad ja robotid ja seega saavad inimesed kauem tööelus aktiivsed olla ja Saksamaal ja teistes riikides, kus demograafiline muutus on väga tugev, on meil võimalus eh, siis oma tööturg vastavalt ümber eh, kujundada. meil on eh, suureks võimaluseks, aga ka väljakutseks pikem aktiivses tööelus oleku aeg me oleme silmitsi väljakutsega, kuidas paremini toetada elukestvat õpet, mitte ainult äh, hariduses, väljaõppes, vaid ka täiendõppes ja mitte ainult siis, kui inimene on juba töötu, vaid äh, ka siis, kui inimene töötab kas mõnes VKE-s või mõnes suures äh, kontsernis. Saksamaal on näiteks praegu väga piiratud see täiendõppe edasiõppe võimaluste osa töötajatele. meil on äh, võimalik digitaliseerimise kaudu luua ka võimalusi erinevate füüsiliste piirangutega inimeste äh, integreerimisele tööturgu, siin me näeme digitaliseerimises tõesti väga suuri võimalusi. üheks äh, valdkonnaks äh, siin, mida kindlasti mainida, on tehniline infrastruktuur, kus äh, Saksamaa on ka tugevasti maha jäänud. me saame seda kõike teha, kui tehniline infrastruktuur Saksamaal ja mujal Euroopas on samalaadne, muidu meil on sama äh, olukord, mis meil on äh, varasemalt juba olnud, et osad piirkonnad jäävad äh, põhiarengust maha ja Saksamaal meil äh, on Saksamaal piirkondi, kus interneti kiirus on alla kümne megabaidi. mina ise olen ka sellisest piirkonnast pärit väljakutseks ja võimaluseks on ka tööaja piirangute ärakadumine, meil on võimalik paindlikumalt kujundada tööaega, teha rohkem tööd kodust, aga samas me peame muutma ka töötajate kaitset, tööaja kaitse tuleb vastavalt ära muuta, puhkeaeg transpordile kuluv aeg, need kõik tuleb äh, reguleerida, muidu me satume olukorda, kus me mitte ei äh, ühilda töö- ja pereelu, vaid äh, hoopiski lööme sinna vahele kiilu. nii et meil tuleb töötaja kaitse viia kooskõlla nende uute võimalustega. edasi, lühidalt mainiti juba FIE-de osakaalu. Saksamaal oli meil vahepeal kiire FIE-de arvu tõus, nüüd on pigem, pikem äh, stagneerumine. siin mainiti mitmesuguseid platvormegi. meil tuleb inimesi kaitsta siin äh, ärakasutamise eest. keskse tähtsusega on küsimus, äh, kuidas miinimumpalk Äh, kanda üle ka FIE-dele ja kuidas võidelda palgatumpingu vastu äh, nii-öelda OÜ-tamise puhul. me räägime siin ka Euroopa Liidu õigusest, teenuste direktiivist äh, ja sellest kõigest, kuidas FIE-d kaasata paremini sotsiaalsüsteemi ja kuidas äh, VKS-id ja mikroettevõtteid äh, paremini toetada. senine tööminister äh, andis Saksamaal eelmisel aastal välja valge raamatu saja seitsmekümne seitsmel leheküljel, kus puudutati kõiki neid teemasid, me peame järgnevatel aastatel tulema välja konkreetsete lahendustega Euroopa Liidu tasandil ja riiklikul tasandil. meil on nüüd tööturg äh, ja tööhõiveturg ühised ja seetõttu peavad meil olema ka lahendused ühised. suur tänu! suur tänu, proua Müller! järgmisena saab äh, sõna Georgi Giokov äh, viimasena selle paneeli raames. tema on Bulgaaria Rahvusassamblee esindaja, palun suur tänu, esimees, aseesimees. mul on hea meel ja au siin olla, et arutada teiega teemasid, mis on meile kõigile olulised. digitaliseerumine ja tuleviku tööturg on väga olulised teemad, varasemalt on äh, tööstusrevolutsioonid leidnud aset äh, sajandeid, nüüd toimuvad äh, muutused aastakümnete jooksul. me oleme teinud oma sammud praeguse digitaalse revolutsiooni teel, mis algas juba aastakümneid tagasi aga nüüd on kiirus järjest kasvanud ja digitaliseerumine puudutab tõesti kogu majandustegevust. võrreldes seitsmekümnendate ja kaheksakümnendate aastatega on olukord selline, et meil on võimalik saavutada majanduskasvu viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti vähema töötajate arvuga kui varem, meil on eriti just töötlevas tööstuses leidnud aset radikaalsed äh, muutused, samuti äh, tootmises, põllumajanduses ja mujal digitaliseerumine on äh, fakt. kiirus, äh, millega see kõik aset leiab, mõjutab mitte maailma majandust, vaid äh, kogu kodanikkonda, kodanikuühiskonda. haridusel ja väljaõppel tuleb olla silmitsi uute väljakutsetega me oleme silmitsi neljanda tööstusrevolutsiooniga, mis äh, loob äh, uusi võimalusi. aga selle võimalusega käivad kaasas ka riskid ja on liiga vara öelda, kui kaugele need muutused meid viivad. tehnoloogia kindlasti muutub kiiremini kui äh, töötajate harjumused ja pädevused on kaks erinevat lähenemist äh, sellele muutusele. ühelt poolt äh, kardetakse sotsiaalset äh, mässu, rahutust, kardetakse, et aastani kaks tuhat viiskümmend majanduse maht väheneb, aga on ka optimistlikum lähenemine. paljudes valdkondades kaob ära ja vajadus äh, raske füüsilise töö järele, see annab äh, võimaluse äh, koondada inimpotentsiaal innovatsioonile ja loovale tegevusele. piirid tootmise ja turu vahel kaovad. loomulikult on mitmesugused väljakutsed Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on väga suured erinevused kodanike kvalifikatsioon liikmesriigiti on väga erinev. kui me tahame tegutseda tervikuna, siis me äh, peame seda kõike koos ühes raamistikus vaatama ja me ei tohi äh, lubada kahekiiruselise Euroopa tekkimist. digitaliseerumine mõjutab inimeste elusid, see muudab äh, radikaalselt tööturgu kui äh, automatiseerumise tõttu nelikümmend protsenti töökohtadest äh, kadus äh, varasematel aastakümnetel, siis digitaliseerumine kaotab ära kümme kuni viisteist protsenti töökohtadest ja tekib küsimus, et mida need inimesed siis tegema hakkavad. kõige lihtsam vahe, vastus oleks kodanikupalk. Euroopa Komisjon on seda teemat arutanud, aga sellel teemal valitsevad eriarvamused. meil on äh, töötajate õigused paigas, väga oluline on sotsiaalpartnerite vaheline äh, suhe, äh, muutub aga töövõtja, tööandja vaheline suhe, muutuvad kolmepoolsed läbirääkimised kahe tuhande kahekümnendal aastal saab Euroopas olema kakskümmend viis miljonit töötut. seetõttu, et inimestel ei ole piisavalt kvalifikatsiooni, kust me leiame need inimesed, kes need töökohad täidavad. et inimesed peaksid läbima vastava haridustee, vastava väljaõppe peaksid nad saatma me peame mobiliseerima kogu oma hariduspotentsiaali, kodanikuühiskonna, kõik äh, peaksid jõud äh, ühendama, et noori õpetada toime tulema uute väljakutsetega, inimesi tuleb äh, valmistada ette digitaalseks tööturuks ja neile tuleb õpetada ettevõtlikkust. uued töösuhte vormid, demograafiline muutus, innovatiivne tehnoloogia, need kõik toovad endaga kaasa ka õigusloome muutused. meil tuleb äh, õigusloomet muuta pärast põhjalikku analüüsi. on vaja raamistikku, mis äh, tagab äh, majanduskasvu kvaliteedi, ja samas äh, töötajate õigused. innovatsioon toob endaga kaasa uued majandus- ja ärimudelid, samas aga muutub äh, kommunikatsioon. inimesed muutuvad, nende elustiilid äh, muutuvad, nad töötavad kauem. Bulgaaria kuulub nende liikmesriikide hulka kus äh, tööstuse osakaal SKT-st on päris suur. meil on äh, poliitika ja oma nägemus seoses neljanda äh, tööstusrevolutsiooniga. seda kõike mõjutab ka demograafiline kriis meie riigis. see kõik mõjutab meie tervishoidu, meie tulevikku ja kui nüüd vaadata tagasi tulevik-, äh, minevikku, siis äh, hirmud äh, seoses digitaliseerumise ja tööhõivega on mõistetavad, aga me peaksime keskenduma pigem positiivsemale poolele ja ma loodan, et meie hirmud saavad lõppkokkuvõttes olema põhjendamatud. ma ootan põnevusega järgmisi samme, mida teevad Euroopa Liidu liikmesriigid, riiklikud parlamendid, palun suur tänu, härra äh, Georgov. tuletan äh, teile meelde, et äh, kõneaeg on piiratud, paljud kolleegid soovivad sõna, kaks minutit on piiranguks. ja kõigepealt saab sõna proua Maria Skorbati dire che durante questa legislatura italiana, del Parlamento italiano, che si sta chiudendo. suur tänu, tahtsin öelda järgmist. Itaalia parlament tegeleb samuti digitaliseerumise mõjudega tööturul. täpsemalt juhtivas äh, komisjonis on äh, kaks dokumendi projekti kus on jõutud teatavatele lõppjäreldustele. kõigepealt äh, võimalused ettevõtetele, mida toob endaga kaasa digitaliseerumine, kui nad äh, sellega kaasas käivad ja edasi mõjud äh, töövõtjatele. loomulikult osad töökohad kaovad lõplikult ja osad kutsealad äh, peavad põhjalikke muutusi läbi viima. on vaja õppida uusi pädevusi, on vaja uusi haridusvaldkonna pakkumisi. Itaalias on töötlevas tööstuses äh, hõivatud inimeste osakaal kõrgem kui Euroopas keskmiselt, äh, seetõttu mõjutab see teema meid äh, tugevalt. me oleme silmitsi suure ebavõrdsusega ja meil on vaja sekkuda hariduses ja eelkõige just väljaõppes, kutseõppes. me oleme teinud äh, pilootprojekte näiteks, eelkõige just väljaõppes, kutseõppes, me oleme teinud äh, pilootprojekte näiteks, et äh, kui ettevõttel on äh, vaja koolitada oma töötajaid sellest lähtuvalt, milliseid pädevusi on vaja tööstus äh, neli punkt nulli programmi kohaselt, siis on võimalik saada teatavat toetust, aitäh. suur tänu. ja nüüd Svetlana Angelova, kes esindab Bulgaaria Rahvusassambleed. väga põhimõttelisi muutusi töötamises ja tööturgudel ning nõudluses kvalifitseeritud tööjõu järele. see on väga dünaamiline, see kõigis sektorites, olgugi teatud sektorites toimuvad nad kiiremini ja on intensiivsemad. digitaliseerumine, seda oskused, meeskonnatöö, probleemide lahendamise oskus, kõik need uued vajalikud oskused ning riigid peavad aegsasti hakkama astuma sammemelisi ja hea palgaga töökohti, muuhulgas ITK-d IKT-s. seoste väljatoomiseks pakutava ja nõutava vahel tööturul on paratamatu osa kõrgetasemelisest töömeetmed ja õigusaktide projektid, millega tagataks piisav kaitse töötajatele, kõigile töötajatele, muuhulgas ka FIE-dele kes sageli on uue tehnoloogia esirinnas. aitäh, proua Angelova! ning nüüd saab sõna härra Nikolaus Marius, sotsiaalpoliitika komisjoni esimees Kreeka parlamendist. aitäh, daamid ja härrad, mul on hea meel taas siin viibida tea, kas seadust ikkagi järgitakse töötingimuste osas eh, niisuguse töötamisega seoses. et kas töötajatele laieneb vast ilgelt määratlevad töötaja õigusliku olukorra, isegi ebatüüpiliste töösuhete korral, meil on vaja garantiisid, tagatisi. ja peab olema võimalus ka rakendada sanktsioone ning vähendada ebavõrdsust erilepingute liikide vahel on selge, et digitaliseerumine töösuhetes nõuab vastavaid teadmisi ja see on üks suurimaid prioriteete liikmesriikidele ja valitsustele. riigid peavad suurendama inimestele pakutavaid võimalusi omandada neid vajalikke keelte liikmesriikidele ja valitsustele. riigid peavad suurendama inimestele pakutavaid võimalusi omandada neid vajalikida ka märkimisväärsed poliitilised ja sotsiaalsed ohud ja riskid praegusel, juba praegusel kriiside ja eba- ja seetõttu saab probleemid lahendada ka ainult inimene. ning tänan kolleege selle eest, et te olete tulnud Euroopa Parlamenti arutlema nii olulisel teemal. selle eest, et töötamise tulevik on võetud niimoodi arutelu keskmesse ja ta on samuti ka ILO arutelude keskmes. töörühmas osalevad mitmed liikmesriigid ja oluline on, et me liiguksime edasi oma käsitluses selle tulevikuga seoses, mis meid ootab tahaksin puudutada märkust platvormitöötajate kohta. et platvorme pakuvad ettevõtjad sageli, enamasti toimivad mitte ainult ühes liikmesriigis, pakuvad oma teenuseid mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis ja üritavad sellest, kuidas muuta tööturg paindlikumaks, siis peame mõtlema töötamise eriliikidele. me rakendame tööturureforme, on väga oluline lihtsustada tööõigust ning tagada, et see ei vähenda, me rakendame tööturureforme, on väga oluline lihtsustada tööõigust ning tagada, et see ei vähenda tööturu arenguvõimalusi. me peame ammendavalt vastama eh, erinevat töötajäämise riski. ühiskonna vananemine on veel üks väljakutse, millega me silmitsi oleme ning eh, selle käsitlemiseks on meil vaja muuhulgas teadlikkuse tõstmine, vabatahtlik hindamine ettevõtetes ning eh, suur tänu. ja nüüd oh,. Thank you very much, sorry. I think that uh, during. näiteks kui Euroopa Liit keskkonnana on kütkestav digimajandusele ja kõrgtehnoloogilisele majandusele, siinduse sellele probleemile, siis võime üritada lahendada seda, mis võiks olla see sotsiaalne katus, et äh, paljud töökohad lähevad kaotsi või korraldatakse ümber. üheksa Põhjala riigi kohta avaldas hiljuti ka McKinsey uuringu me ei peaks kartma digimajandust kui sellist aga me peame tagama, et ärikeskkond ja keskkond tervikuna on ettevõtetele atraktiivne ja siis on meil rohkem töökohti ja siis meil on ka need sotsiaalsed tagatised, mida siin praegu arutatakse no.. suur tänu. nüüd saab sõna Sofia Ribeiro Portugalist, Euroopa Parlamendi liige, palun. sellega, et innovati-, innovaatika ja robotite tulemine on paratamatu protsess mida on võimatu peatada ja selleks tuleb lihtsalt ette valmistuda, selleks revolutsiooniks, mis tegelikult juba on alanud. ehk siis praegu juba on tekkinud olukord, kus programmeerimisoskus on sama oluline kui lugemisoskus. ja me peame juba mõtlema väljakutsetele, eh, mis on sellega seotud eh, inimeste teadmiste jaoks ja ettevõtjate teadmiste ja oskuse, oskusteadmiste, oskusteabe jaoks ja me peame mõtlema ka koolitajate koolitamisele siin, sellepärast et kui meie õpetajad ei ole piisavalt pädevad nendes küsimustes, ei suuda nad midagi õpetada ka oma õpilastele, nii et elukestvas õppes on kõike seda vaja arvestada. ja need teadmised on vaja viia ülikoolidesse, on vaja viia ettevõtetesse, sest ainult niimoodi edeneb automatiseerimine. ja teine väljakutse, mis meie ees seisab, kuidas kõike seda teha, ilma et hal-, negatiivses suunas nihut-, nihutatakse paigast ära tasakaal ühiskonnas, eriti äärepoolsetes piirkondades? me teame, et, et raske on äärepoolsemates piirkondades juurde pääseda tehnoloogiale, teadmistele, informatsioonile ning ka rahastamisele, et kõiki neid asju tagada. nii et nii et äh, me peame tagama, et äh, see areng ei puudutaks üksnes linnu, vaid puudutaks ka hõredalt asustatud piirkond, piirkondi. ja lõpuks kolmas väljakutse, see puudutab äh, tööturu kohandamist ja vastava poliitika kujundamist, ehk siis me peame siin rääkima paindlikkusest töötamisel, osaajaga töötamisest, kaugtööst, mis võimaldaks meil hõlmata inimesi, kes asuvad kaugemal eh, teadmis, teadmuskeskustest, et eh, neil ka, nendel inimestel oleks võimalik oma teadmisi arendada. ning lõpetuseks küsiksin meie panelistidelt, kuidas nad arvavad, et oleks võimalik need kolme väljakutset lahendada. Благодаря. Сега ми позволете да дам думата на госпожа Лаура Тега от Европейския парламент nüüd proua Laura Tero Euroopa Parlamendist, palun. Очевидно е, че тук ли? È stato tradotto male il mio nome. Suur tänu. mu nime vist hääldati natukene valesti ütleb proua Aagi, selleks, et muudatusi ette näha. aga minu arvates ei ole me mitte ainult ajast maha jäänud ja me peame tuginema inimeste oskustele ja muutma oma mõju enamikule tööturust, kellel võib-olla ei ole neid oskusi, kelle jaoks see kõik on keerulisem. Need uued oskused on, see aitab tasakaalustada digitaliseerumise negatiivseid mõjusid, tuletan meelde. et eh, tundub, et paberil on kõik väga hea, kõik, kõik läheb õiges suunas, aga tegelikkus ei vastas enamasti sellele, mida me näeme dokumentidest mina olen veendunud selles, et, et meil ei ole head töötamise korraldust, eh, ei digiinfovahetust töötajate vahel, kui inimesed seal käivad. mina näiteks tulen sektorist, mis on tugevalt informatiseeritud äh,, terasetööstus ning iga informatiseerimisega seoses seletati meile, kuidas see hakkab kõike meie tööd lihtsustama, aga siis unustati ära inimeste osa kuidas see kõiki meid näeb, on öelda, et, et robotid teevad ainult äh, musta tööd. ei, musta tööd teevad allhankijad ja allhankijad on sageli just puudulike oskustega inimesed. nii et me peame mõtlema, mida me ütleme ja lõpuks me ei saa öelda, et kõik on ainult mehaaniline ja võib-olla tõesti äh, mingit B-tüüpi töö, äh, see ei ole ka soovitav, et nad niimoodi teevad, seda tuleb ka arvestada. ja kõik ei saa ju olla ei, insenerid või infotehnoloogid, nii et eh, mina kardan seda, et me näeme, et sotsiaalmajandus segmenteerub, et meil, meil tekib olukord liikuda. et eh, digitaliseerumine jah, aga arvestada tuleb ka selle mõju majandusele ja Kim Schuster, Euroopa Parlament. ja nüüd palun, härra Schuster Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги за изказване. Tundub, et järgmine kõneleja sõna ei soovi, seega selle teema osas on kõnelejate nimekiri ennast ammendanud. selge on, et see digitaliseerumise teema ja selle mõju tööturule, oskustele, osapoolte kohustustele ja õigustele on äärmiselt keeruline, me oleme alles selle arutelu alguses, me peame nüüd kõik võtma täie vastutuse selle teemaga tegelemisel. nüüd annaksin sõnajärje üle oma kaasesinaisele. aitäh ja nüüd lähme järgmise osa juurde, ebavõrdsus liikmesriikides loomulikult ebavõrdsuse teemat me juba osaliselt puudutasime, aga nüüd saame selle teemaga süvitsi minna. ja nüüd saavad sõna Ivan Bortolo, Jan Krainer, Ratka Maksova ja Svetlana Angelova. palun tulge siia ette aga nüüd saame minna tõesti süvitsi sellesse teemasse ja annaksin nüüd sõna Ivan Bartolole, kes on Malta parlamendi liige, palun. Thank you, madam chair. aitäh. praegu, kui on nii kiirne sotsiaalne ja majanduslik äh, muutumine, on oluline, et meie ühiskonnad suudavad us-, neil on hiljem madal sissetulek ja perekond elab äh, kehvades tingimustes, siis seda mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides. majandus ja sotsiaalsed muutused on olulised. Malta Statistikaameti kohaselt seitseteist tuhat inimest olid vaesusesse ohtu majanduskasv Euroopa Liidus on kasvamas. aastal kaks tuhat seitseteist oli kuusteist, olime samas olukorras võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa, enne, olime samas olukorras enne kui enne kriisi, aastal kaks tuhat kaheksa, aga need sektorid, uusi töökohti loodi just infotehnoloogia, kommunikatsioonisektorites see Äh, oluline on siin välja tuua ka üürisektor, kuid hiljuti viiekümne viie kuni kuuekümne viie aastaste vanusegrupis Maltas on ka aeglaselt kasvanud, kuigi Malta vaja oli äärmiselt kõrge. kuni viiekümne üheksa aastased isikud on töötajatega, aga saavad väiksemat pensioni tänased võrreldes nende inimestega, kes praegu pensionile jäävad. ning see demograafiline muutus kestab, see mõjutab kõiki vanusegruppe, see muut-, mõjutab seda, et äh, mis sõna äh, Austria esindajale? hästi, üritan ajapiirangust äh, kinni pidada täna me räägime sotsiaalse võrdsuse päeval siin sellel teemal. ma näen, et meie ühiskonnas on palju ebavõrdsust, on äh, ebavõrdsed võimalused näiteks äh, hariduses või äh, on ebavõrdselt jaotunud sissetulekud varakus, äh, seda eriti äh, viimastel aastatel. me oleme sellist tendentsi tähendanud globaalselt viimase saja aasta jooksul. meil on ka maksustamise alane ebavõrdsus. kui näiteks äh, võidelda maksustamist ja sissetulekut, siis palkasid maksustatakse kõrgemalt kui näiteks kapitalitulu ja korporatsioonidest rääkides äh, on olukord selline, et mida suurem ettevõte, seda vähem makse makstakse, olgugi et seadus võib olla sama, on äh, suurettevõtetel paremad äh, võimalused kasutada seadust endale soodsalt. ma näen, et paljuski põhineb ebavõrdsus äh, diskrimineerimisel. näiteks äh, soopõhine diskrimineerimine, noh, naised teenivad vähem kui mehed. samuti võib äh, rolli mängida vale nahavärv, vale perekonnanimi või eesnimi. ka niimoodi võib inimestel olla kehvem võimalus haridust või töökohta saada samuti on äh, seadusepõhine diskrimineerimine meil seadusandjatena on võimalik seadusloomes võrdsust sisse tuua. kui ma mainisin äh, maksustamise alast ebavõrdsust, siis äh, võtkem näiteks SKT, see on see kook, mida iga aasta nii-öelda küpsetatakse, kõik äh, teavad, äh, milline see kook on riigiti suhteliselt sarnane ja kuuskümmend protsenti sellest on seotud teatud äh, tööjõu sissetulekutega ja umbkaudu nelikümmend protsenti maksudest on siis äh, kapitalimaksud ja kui võrrelda neid äh, kahte gruppi, siis äh, need inimesed, kes tõesti töötavad, et palka välja teenida, maksavad seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti maksudest ja nemad saavad kakssada kuuskümmend protsenti sellest äh, koogist nii-öelda. ja need, kes saavad nelikümmend protsenti äh, SKT-s, need maksavad äh, kümme kuni viisteist protsenti maksudest. tööjõumaks on umbkaudu nelikümmend protsenti Euroopa Liidus kapitali maksustatakse umbes kahekümne protsendiga, kui üldse. nii et äh, meie seadusandjatena peame tõdema, et äh, maksustamine iseenesest on ebavõrdne ja tekitab ebavõrdsust juurde. kui vaadata ka pärimismaksu, dividende, kapitali, Äh, kõige selle maksustamist ja teisalt äh, tööjõumakse, äh, siis enamasti tööjõumaksud on kaks korda kõrgemad kui kapitalimaksud, kui viimaseid üldse on. nii et sellest me võiksime rääkida, seda me võiksime muuta. teiseks, meil on väga kõrge ebavõrdsus rikkuse jaotumisel ühiskondades. ajalooliselt oleme ka varem sellega kokku puutunud, olid kolm meetodit, mis tõid rohkem võrdsust, esiteks revolutsioonid, teiseks suured sõjad, ma neid kahte küll ei soovitaks, ja kolmas variant oli see, mida tegi USA ehk siis progressiivne pärimismaks Nad alustasid äh, tuhande üheksasaja kolmekümnendatel sellega ja ühe põlvkonna jooksul nad suutsid äh, rikkust juba paremini äh, jaotada. olgugi, et nad olid sel ajal ka sõjas ähm, otsapidi nende oma territooriumil, kui mõelda Pearl Harborile ja nii edasi ja neil olid jah, progressiivne varamaks, progressiivne pärimismaks. ja ma arvan, et äh, kõige kõrgem pärimismaks äh, oli seitsekümmend seitse protsenti sellise tipp, ehk siis äh, kui sa olid väga suure päranduse, siis maksid seitsekümmend seitse protsenti maksu. ja ma ei räägi siin Nõukogude Liidust või mingist kommunistlikust riigist, vaid ma räägin USA-st neil õnnestus niimoodi luua võrdsem ühiskond. ja ma arvan, et me peaksime tõesti rääkima tõhusatest pärimis ja varamaksudest, niimoodi on võimalik kõige paremini kõrvaldada ebavõrdsust meie ühiskondades. ja kolmandaks ma tahaksin rääkida sellest ebavõrdsusest, mis tekib äh, tööd omavatel ja tööd mitte omavatel inimestel, me räägime siin nii-öelda neljandast äh, tööstusrevolutsioonist, äh, automatiseerimine, aurumasin, elekter ja nii edasi. ühesõnaga, varem oli kaheksakümmend tundi nädalas, siis äh, tuli kuuskümmend tundi nädalas, siis see kuuekümnendatel langes neljakümne kaheksale tunnile, nüüd äh, on see langenud äh, neljakümnele tunnile, osades riikides on see juba kolmkümmend viis. aga miks me ei võiks rääkida siis üleüldse töötundide vähendamisest? alati, kui meil on siin äh, uued innovatsioonid, kui töö, kui tootlikkus kasvab, varem näiteks äh, aurumootori leiutamise kaudu, nüüd digitaliseerumise kaudu, miks me ei võiks siis minna kolmekümnele või kahekümne viiele töötunnile nädalas. näiteks äh, Saksamaal osad äh, tööstusettevõtted juba teevad seda, äh, näiteks Volkswagenil on kakskümmend viis tundi nädalas, olgugi et palgad on endiselt kõrged. ja nüüd ongi minu kaheksa minutit läbi saanud, suur tänu! Děkuji, dámy a pánové. Eh, já budu mluvit trošku o jiné věci. aitäh, daamid ja härrad. räägime natuke erinevast teemast võrreldes eelkõnelejatega. me peame endale aru andma ühest asjast. meil on vaja teada mitte ainult seda, kuidas muutused ühiskonnas mõjutavad ühiskonda tervikuna, vaid kuidas propaganda endale aru andma ühest asjast. meil on vaja teada mitte ainult seda, kuidas muutused ühiskonnas mõjutavad ühiskonda tervikuna, vaid kuidas propageerikus on erinev. kui me tahame vähendada ebavõrdsust, siis reeglina selle tulemusena tekivad uued ebavõrdsused. parimate hulgas võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. samas, mis puudutab äh, naiste osalust Tšehhi Vabariigil ei ole suurt probleemi eh, sisemise ebavõrdsusega. OECD erinevad, null protsenti oleks kõik täielik võrdsus eh, sissetulekute palga osas. ja see tähendab, et erinevused regioonide vahel Tšehhi Vabariigis on väga väikesed võrreldes eh, Euroopa Liiduga. Rootsis null koma kakskümmend seitse ja Slovakkias null koma kakskümmend viis. mis puudutab ebavõrdsust Tšehhi Vabariigis on üks suurimaid teemasid meie jaoks tõrjutud regioonide või piirkondade olemasolu, millega käib kaasas väga madal võimaluste määr osaleda tööturul, saada head haridust ja osaleda pol-, ühiskondlikus ja poliitilises elus. ning seetõttu on meil vastu võetud uus strateegia, kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat nelikümmend. vaesusega võitluse osas on Tšehhis väga head tulemused, Eurostati kaks tuhat kuusteist uuringu tulemused võrreldes kaks tuhat kaheksa aastaga näitavad, et sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse risk on vähenenud Tšehhis. see oli üks koma kolm seitse viis eh, miljonit inimest olid riski, ja loomulikult äh, kategooria inimesi, kes on kõige avatumad sellele riskile, on naised võrreldes meestega. mis puudutab vaesust, siis äh, suurim risk leibkondadele oli siis äh, neile, kus oli viiskümmend kaks koma kuus protsenti leibkondadest, kus oli töötu, oli loomulikult selle, mm, tundsid seda riski ning ja nende inimeste osakaal on suurenenud ning suurenenud on ka risk eh, ühe vanemaga perekondadele, perekondadele, kus näiteks üks vanem ei maksa lapse alimente. nii et kui me soovime olla ambitsioonikad Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias Tšehhi Vabariigis, siis peaksime keskenduma sellele, et me vähendame nende inimeste arvu, kes, kelle puhul on olemas vaesuse risk saja tuhande võrra Euroopa peaks tegema rohkem üksikvanemate toetuseks ning äh, tegelema vanemate probleemiga, kes ei maksa adekvaatsed tingimused, palgalõhe ja palkade ebavõrdsus. siin on mitmeid näitajaid, mida on võimalik jälgida, enamus neist võrdlevad vaesema, vaesemate ja rikkaimate inimeste kohorte. kaks tuhat viisteist äh, protsenti vaeseimaid leibkondi enamasti räägime me palga, palkade ebavõrdsusest koefitsiendina, palkade ebavõrdsuse koefitsiendist. viimasel aastakümnel see koefitsient pole, see koefitsient on jäänud üsna stabiilselt selliseks, võrreldes teiste riikidega on Tšehhil nagu Põhjala riikidelgi samasugused väärtused. huvitavam on aga ehk vaadata üksikuid rühmad palju täna juba FIE-sid ning neile on olukord väga erinev sissetuleku osas. Tšehhi Vabariigis on sissetulekute jaotus proportsionaalne ja seda seetõttu ta seda kui palju tuleks sissetulekut ümber jagada selleks, et inimesed saaksid vähemalt umbkaudu võrreldava sissetuleku. Tšehhi Vabariigis peaksime me ümber jagama ainult ühe viiendiku. ja pikaajaline töötus on samuti vähenenud, olgugi et aeglasemalt. sotsiaalne sammas koos tulevaste poliitiliste meetmetega selles sambas. eripoliitika valdkond